palun võtke istet. kuulutan kahekümne seitsmendal novembril peatatud istungjärgu äh, taas avatuks. austatud daamid ja härrad, kallid kolleegid meediavabadus ja meediapluralism on Euroopa Liidu põhiväärtusteks ja Türgi on ähm,